otsustele, mida liikmesriigid langetavad. meil on vaja ka suuremat õiglust. siin on antud äh, väga selged stiimulid neile liikmesriikidele, kes tegelevad Schengeni hindamisega me ei saa kõike korraga teha, aga me saame seada prioriteedid äh, probleemide lahendamiseks ja see on veel üks otsustav samm meie piiride turvalisuse suurendamiseks. suur tänu. suur tänu, härra Koelja. ja nüüd Peeter Niedermüller Sotsiaaldemokraatia fraktsioonist üheks minutiks. kõik me teame, populistlikud valitsused äh, lakkamatult poolt äh, seda eitavad, siis äh, fakt on siiski see, et Euroopa rändepoliitika üks olulisemaid osi on välispiiride kaitse. tänases arutelus me räägimegi sellest, kuidas äh, tagada rahalised vahendid selle eesmärgi saavutamiseks. on selge, et liikmesriigid ei saa alati üksi hakkama rändega seonduvate raskustega ja sellepärast ongi meil vaja Euroopa Liidu toetust, mida suunata üksikutele liikmesriikidele selge on aga see, et ähm, rändepoliitikat ei saa lihtsalt kolmandatesse riikidesse äh, eest ära lükata. see ei ole see, milleks neid rahalisi vahendeid kasutada. rändepoliitika peab olema Euroopa rändepoliitika ning tugevad piirid ei võrdu võimalikult paljude tagasi saadetud inimestega sellega, et inimesi hoitakse kolmandates riikides laagrites. oluline on tagada inimõiguste kaitse äh, samal ajal kui ka välispiiride kaitse suur tänu kolleeg Niedermüller ja järgmiseks jääb sõna ECR-i poolt kolleeg Vistisen, palun. kohutavad terrorirünnakud ja ebaseaduslik massi, massiline immigratsioon Euroopa Liitu on näidanud, et välispiiride tõhusa kaitse lubadused tegelikult ei realiseerunud Schengeni loomisel me tahame olukorda parandada ja seetõttu tervitame antud ettepanekut. kuid äh, on kahetsusväärne, et Euroopa Liidus on teatav isikute enamus, kes on suunanud asjad äh, teisele rajale, kui oli komisjoni fookus. Äh, enam ei ole keskmes mitte piiride äh, turvalisus, vaid teised aspektid. meie fraktsioon ei saa lihtsalt rahulikult pealt vaadata, kuidas Euroopa Parlament asjadel hoopis teise suunda nihutavad. nii et loodetavasti komisjon ja nõukogu ähm, parandavad olukorra ja taastavad ettepaneku algse vormi. edustaja Vistisen. suur tänu, kolleeg Vistisen, järgmisena saab sõna kolleeg Veržjak QNGL-i fraktsioonist üheks minutiks. aitäh, proua juhataja, aitäh raportöörile, kes on väga palju energiat kulutanud selleks, et äh, see fond oleks äh, äh vastuvõetav, et see oleks vähem halb, aga tegemist ei ole tegelikult mitte millegiga muuga kui Euroopa kindluse rahastamisega, mille vastu me oleme. julgeoleku jaoks leitakse alati raha, viis korda suurem eelarve, üheksa koma viis miljardit ja sellele tuleb lisada veel kaksteist protsenti Frontexilt ja seda selleks, et infosüsteeme rahva, rahastada, mil mille kiidavad hin-, heaks parlament ja nõukogu, tegemist on äh, kontaktametnikega, kes saadetakse kolmandatesse riikidesse selleks, et võidelda äh, illegaalse rände vastu. Äh, uus asi on siin see, et äh, raha läheb äh, ka kolmandatesse riikidesse rohkem, see tähendab siiski äh, piirivalve mm, sisseostmist teistelt riikidelt. Ähm, me võime küsida, et äh, kus siin üldse on Euroopa poliitika, kui liikmesriigidele läheb siin ka väga palju vahendeid? koska en näe täällä salissa ENF-ryhmän. Aitäh kolleeg Küüsi. tundub, et ähm, kolleeg Pätenit ei ole siin, kus pidi ENF-i nimel sõna võtma nüüd on, sõna kolleeg Lopes Aguilarile, palun. lugupeetud volinik. sellel parlamendi istungil me toetame rände- ja varjupaigafondi, samuti sisejulgeolekufondi ning samuti seda piirihalduse ja viisade rahastamisvahendit et äh, hallata meie välispiire ning toetada rahaliselt viisapoliitika väljaarendamist. see tugevdab, tugevdab meie julgeolekut ja samas säilib Euroopa Liidu kõige olulisem ja väärtuslikum mm, komponent, mida meie kodanikud väga hindavad, nimelt ähm, vaba liikumine. ja see on väga oluline Euroopa kodanikele, et tõepoolest tugevdataks ka solidaarsust välispiiride haldamisel. aga tahan veel kord öelda, et ei ole õiglane, et nii palju rõhku on pandud välispiiride tugevdamisele samas kui me oleme, kui me ei pööra piisavalt tähelepanu üldpildile, mis on ometigi väga oluline Euroopa väärtuste äh, tagamisel. suur tänu, kolleeg Jänge, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. Schengeni ala on Euroopa integratsiooni üks olulisemaid tulemusi. ning selle piirideta ala toimimine, toimimise jaoks on äärmiselt oluline sisejulgeoleku tagamine. selleks on hädavajalikud turvalised välispiirid, piirikontrollid välispiiridel ja ühine viisapoliitika. tänu sellele rahastamisvahendile astub liit veel ühe sammu välispiiride ühise integreeritud haldamise suunas, samas säilitades isikute vaba liikumise Schengeni ala sees vastavalt Euroopa õigustikule ja rahvusvahelistele kohustustele. äärmiselt oluline on tagada põhiõiguste ja vabaduste kaitse. see rahastamisvahend tuleb kasutusele võtta selliselt, et õigused on täielikult kaitstud äh, sealhulgas äh, läbipaistvuse, mittediskrimineerimise nõue, rahvusvahelise kaitse taotlemise võimalus ja mitte tagasisaatmise põhimõtte järgimine. suur tänu, kolleeg Jeng, äh, vaba mikrofoni voor ja siin on saanud üks inimene, Nootus Marias, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. mis puudutab seda raportit, siis tahaksin samuti rõhutada, et esmaste vastuvõtukeskuste teema on äärmiselt oluline Morias on, on praegu olukord selline, et nende võimekus on täielikult ületatud ja sama käib ka Sammuse esmase vastuvõtukeskuse kohta. ja hoolimata sellest, et Euroopa Liit on, on selleks taganud üsna suured rahalised vahendid meil on vaja saavutada olukorra üle kontroll. mul on äh, küsimus Monika Avramopoulosele, mis puudutab piirikaitset piirisel Kreeka ja Albaania piiril, kus Frontex on kohapeal, kuid paraku toimub jätkuvalt ebaseaduslik sisseränne Albaaniast. külad on üle ujutatud äh, illegaalsete sisserändajatega. meil on vaja seal kaameraid, ka soojuskaameraid on vaja läbi viia kontrolli ja seda ka, seda ka tolliametite koostöös, sest toimuvad ka tollipettused. suur tänu, suur tänu teile, kolleeg Maria, ja nüüd annaksin sõna volinik Avramopoulosele lõppsõnadeks. For... Uh, suur tänu selle väga huvitava arutelu üle, mis toimub küll väga hilisel tunnil, mis puudutab äh, piirihalduse äh, rahastamistoetust. seadusliku reisimise võimaldamine, kaitstes samas meie välispiiri ja Schengeni ala, on meie kodanikele väga oluline. ja seetõttu on tegemist ühega Euroopa Liidu põhilistest prioriteetidest. me peame näitama üles otsusekindlust, et see prioriteet täita, tagades piisav rahastus sellele poliitikavaldkonnale ja luues rahastamisvahendi, mille kaudu on võimalik tulemusi saavutada. loomulikult ootan juba meie jätkuvalt koostööd sellel alal. suur tänu! kiitokset komissari ja suur tänu, volinik. ja nüüd on äh, see arutelu lõppenud homme toimub hääletus ja lähme meie täna viimase teema juurde, sisejulgeolekufond ning raportööriks on kolleeg Holmajärv, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud valik, lugupeetud kolleegid. olemegi jõudnud viimase päevakorrapunkti juurde, keskööni pole enam palju aega, sisejulgeolekufond on teema, millest hakkame rääkima. suur tänu variraportööridele, kes kõik on ka siia saali jäänud äh, koos volinikuga, nii et olete tõesti vastupidavad. ma arvan, et sisejulgeolekufondi tähtsus äh, muutub suuremaks äh,, võttes arvesse äh, rahvusvahelise terrorismi, terrorismi kujutavad vastu samamoodi nagu rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse äh, ohtu. me peame tegema paremat, tõhusamat koostööd, teavet tuleb vahetada võimalikult tõhusalt, on vajalik parem koordineerimine ning see tähendab, et meil on vaja ka paremaid äh, tehnilisi vahendeid selleks et tuleksime toime kõigi nende probleemidega ning selleks ongi komisjon esitanud uue määruse ettepaneku, ma arvan, et tegemist on väga hea alusega, et alustada arutelu liikmesriikidega. parlamendina oleme me püüdnud ühiselt suure enamusega keskenduda järgmistele punktidele. kõigepealt teabevahetuse tugevdamine õiguskaitseasutuste vahel, samuti kolmandate riikidega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega ning eriti, mis puudutab piiriüleseid tegevusi Euroopa äh, õiguskaitsevahetuste vahel, eriti siis äh, piiriülese raske kuritegevuse puhul ning äh, ka võimekuse tõstmine, võitlus terrorismi, küberkuritegevusega ja eriti oluline on koostöö organisatsioonide vahel, samuti kodanikuühiskonna vabaühendustega liikmesriikides. oleme ette näinud ka teatavad piirmäärad. nimelt tuleb kahetsusega nentida, et läheb üsna palju aega, enne kui liikmesriigid hakkavad rahalisi vahendeid kasutama ja üldse programme ellu viima. ma arvan, et Euroopa kodanikud ootavad meilt, et võttes arvesse äh, nende väljakutsete suurust, mis meie eest seisavad, et me inimeste vajadust turvalisuse järele võtaksime arvesse ja me peame tõepoolest intensiivselt selle küsimusega tegelema, see kõik ei tohiks jääda toppama riigipiiride ees, et teavet ei vahetata, et andmeid ei sisestata süsteemi. või siis, et info ei ole aktuaalne ja seetõttu oleme teinud võib-olla natuke ootamatu sammu, nimelt soovime, et teavet, teavet vahetaksid omavahel ka salateenistujad, sest me näeme, et just rahvusvahelise raske kuritegevuse ja terrorismi puhul on oluline, et tõepoolest et, no, toimuks teabevahetus äh, ka salateenistuste vahel ja Euroopa, ka Euroopa vastavad ametid nagu Europol oleksid piisavalt võrgustunud, et saaksid seda teavet vahetada. kui me tahame Europoli edasi arendada, siis on vaja, et ka liikmesriigid oleksid selleks valmis ja oleksid võimelised teabevahetust korraldama. tahame aga selgelt välja öelda ka selle, et erasektori kaasamine on meie jaoks vastuvõetav ainult teatud määral, neile piirangutele oli suur poolehoid, nimelt, et eh, erasektor ei tohiks kuidagi kuritarvitada neid võimalusi ja koostööd tuleks teha seal, kus on hädavajalik, näiteks küberkuritegevuse vallas või siis näiteks, kui on vaja teha koostööd pankadega eh, või siis suurettevõtetega, et siis võib püüelda koostöö poole, kuid üldiselt ei tohiks muidugi erasektor ähm, see, neid riigi funktsioone täitma. vaja on teha koostööd ka kolmandate riikidega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, sest rahvusvaheline kuritegevus äh, on see, sellega saab võidelda ainult siis, kui teeme koostööd ka kolmandate riikidega. suur tänu, lugupeetud juhataja. ja aitäh ja sõna saab volinik Avramopoulos aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid. komisjon tervitab Euroopa Parlamendi kiiret tööd sisejulgeolekufondi raporti ettevalmistamisel. aitäh äh, sissejuhatuse eest, proua Hoolmeier. ma olen juba rõhutanud eelnenud arutelus mõningaid äh, läbivaid küsimusi, mis puudutavad kõiki fonde, nagu näiteks vaja on äh, paindlikkust ja seda, et tekiks sünergia erinevate fondide vahel ja ma loodan, et nõukogu varsti võtab vastu ka oma läbirääkimiste mandaadi ja äh, siin on mõningad aspektid, mis puudutavad eriti just sisejulgeolekufondi. viimastel aastatel on äh, järjest rohkem julgeolekuohte, need on järjest mitmekesisevad, need on iseloomult piiriülesed, see tähendab seda, et liikmesriigid ei saa enam üksi äh, tegutseda ja julgeolek on äh, liikmesriikide pädevuses, aga Euroopa Liidul on väga suur roll liikmesriikide jõupingutuste toetamisel, julgeolek jääb äh, Euroopa Liidu jaoks järgnevatel aastatel väga oluliseks äh, valdkonnaks. Euroopa kodanikud õigusega ootavad äh, Euroopa Liidult ja liikmesriikide valitsustelt, et nad tagaksid julgeoleku kiiresti muutuvas ja ebakindlas maailmas meil on vaja piisavaid vahendeid selleks, et toetada äh, liikmesriike sisejulgeoleku küsimustes kooskõlas poliitiliste prioriteetidega ning nagu ma ütlesin, nii et tagatud oleks täiendavus teiste fondidega seetõttu teeme ettepaneku suurendada eelarvet ühelt miljardilt praegusel rahastamisperioodil kahele poolele miljardile järgnevas äh, rahastamisperioodis see näitab seda olulisust, mida, mis komisjoni arvates on sisejulgeoleku küsimustel, aga asjad võivad muutuda ja seetõttu me arvame ja ma arvan, et parlament on nõus selle äh, asjas, et oluline on tagada see, et rahastamine oleks äh, paindlik, lihtsustatud ja et see oleks kooskõlas äh, muutuvate vajadustega ja tagatud oleks mm, Äh, paindlikkus, oluline on ähm, siin tagada teabevahetus, intensiivistada piiriüleseid äh, ühiseid op-, operatsioone ja äh, võidelda kuritegevuse vastu. see on lihtsam tänu temaatilistele keskendumisvõimalustele ja kesk-, läbi, vahepealsele läbivaatamisele, mis võimaldab meil oma tegevust kohandada ja julgeolek puudutab erinevaid poliitikavaldkondi, erinevaid äh, Euroopa Liidu fonde ja rohkem, olulisem kui kunagi varem on, et me ähm, suudaks välja kujundada sellise fondi, mis peab vastu ajaproovile, aitäh. aitäh volinik Avramopolosele ja nüüd saab sõna fraktsioon, saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, äh, kõigepealt SD nimel proua Kienge aitäh, aitäh, härra volinik. tahaksin kõigepealt tänada raportööri ähm, proua Hoolmeierit. aitäh töö eest, mida tegite viimastel aastatel koos meiega, äh, mida te meiega koos olete teinud viimastel aastatel, on julgeolekuohud, äh, äh, julgeolekuohte rohkem ja need on mitmekesistunud ja enam ei saa sisejulgeolekuga tegelemist äh, jätta liikmesriikide ülesandeks, vaja on äh, et tegevust koordineeritakse Euroopa Liidu tasemel, vaja on ka vajalikke vahendeid selleks, et oleks selles valdkonnas võimalik äh, meetmeid võtta. kuidas on võimalik tagada adekvaatset julgeolekut? vaja on loomulikult korralikke meetmeid, mis on suunatud terrorismi ja äh, raske kuritegevuse vastasele võitlusele, muuhulgas küberkuritegevuse vastasele võitlusele. vaja on toetada ja äh, liikmesriike aidata ohvreid, aga neist meetmetest ei piisa. julgeolekut tagatakse ka ennetavate meetmetega, koordineerimise ja koostööga. tänu sellele fondile saavad liikmesriigid võidelda äh, Ehm, e, äärmusluse vastu, radikaliseerumise ja diskrimineerimise vastu. E, see on tagatud e, hea koostöö kaudu liikmesriikide ase-, ametite vahel. üks väga oluline aspekt on ka põhiõiguste ja inimväärikuse austamine. seda fondi tuleb kasutada niimoodi, et täiel määral oleksid tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtted ja rahvusvahelised kohustused kohustuste täitmine, nii et selles fondis on ette nähtud ka personali väljaõpe ja koolid, täienduskoolitus, siin on tegemist äh, näiteks sellega, et oleks, et kod-, ametnikud oleksid võimelised tundma ära rassismi erivorme. aitäh ja nüüd saab kõn-, sõna proua Stevens. voorzitter, collega's lugupeetud kolleegid, piiriülesed probleemid nagu terrorism ja kuritegevus ehm, ei ole asjad, millega liikmesriigid üksi saaksid äh, hakkama ja sellepärast tuleb tervitada Euroopa Liidu äh, poolset rahastust ja selleks loodi äh, sisejulgeolekufond, mis tegeleb muuhulgas erinevate Euroopa Liidu Äh, andmebaasidega ja tehniliste, tehniliste vahendite äh, ostmist. ma äh, toetan üleskutseid vahendeid suurendada, sellepärast et ohte on rohkem viimastel aastatel ja vahendeid kasutatakse ka häkkimise vastases võitluses ja laste kuritarvitamise vastases võitluses ja ka selliseid meetmeid meet, meet on võimalik võtta, mis näevad ette sõjaväe kasutamist kodanike kaitseks äh, tänavatel. Ehm, aga kui probleeme on ähm, liikmesriikidel ehm, äh, õigusriigi põhimõtetega, siis oleks võimalik vahendeid kärpida, see on minu meelest juriidiliselt problemaatiline. aitäh proua Stevensile ja järgmisena saab äh, roheliste nimel sõna äh, kolleeg Franz. lugupeetud kolleegid, esmalt äh, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. meie rohelistena toetame alati suuremat koostööd äh, sisejulgeoleku vallas ja selles tekstis on mõned head kompromissid, muuhulgas Erasmus programm äh, äh, politseinikele ja koolitusprogrammid ähm, äh, aga me hääletame selle raporti vastu, sellepärast et soovitakse salateenistuste vahelist koostööd ed-, edendada ja selles osas ei ole meile tagatud kontrolli ja viis protsenti vahenditest peaks minema salateenistuste koostööks äh, ja ning teiseks on võimalik ka sõjalisi äh, missioone Euroopa Liidus äh, toetada, see on meie meelest väga problemaatiline. muuhulgas on mulle oluline äh, ähm, siin öelda, et siin on juttu interneti kuritegevuseks rändkuritegevusest, vabandust, seda kasutatakse tihti äh, haavatavate elanikkonnarühmade mm, väljatoomiseks. aitäh ja sõna saab proua Ernast. aitäh, ei ole ilmselt äh, saladus, et äh, sisejulgeolekufond meile eriti ei meeldi, ehkki siin on mõningaid parandusi tehtud, mis meile meeldivad. meile ei meeldi see, et vahendeid suurendatakse pooleteisekordselt ning teiseks äh, operatsioonide planeerimine, kus on ette nähtud ka erarahastus, sellest ta rääkis äh, ka raportöör. meie jaoks ei ole aga selge, millega siin tegeldakse. ning veel üks probleem on salateenistuste vahelise koostöö edendamine, et tekiks äh, ühine salateenistuste kultuur, et vahendatakse parimaid äh, praktikaid sõna otseses mõttes. Saksamaal aga ma tegelikult ei tea, et mingil salateenistusel oleks mingid parimad praktikad, seal tegeldakse ainult äh, kinnimätsimisega. Äh, salateenistused on pigem osa probleemist, mitte äh, lahend, probleemi lahendus ja selleks küll ei tohiks neid vahendeid kulutada. aitäh, proua Ernstile ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Sosnjerts. To sprawozdanie i to rozporządzenie, jak na warunki tego parlamentu, wcale nie jest. Aitäh. See raport äh, ei ole isegi väga halb, aga äh, mul on siin mõningaid vastuväiteid, näiteks äh, Äh, surmanuhtlus, et kui me siin ähm, ei kaota ära argumente surmanuhtluse vastu, ei ole võimalik äh, võita terrorismiga peetavat sõda. ja seda sõda, mida te meiega peate ja kõik need asjad, mis siin paremaks on läinud, need, äh, neist ei ole mingit kasu, kui me ei kehtesta surmanuhtlust. artikkel kaksteist siin on äh, liikmesriikidele pandud kohustus teha koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, ükskõik, kas äh, neid kaasrahastatakse või mitte. ja ka Euroopa Liidu tegevuse äh, nähtavus peab paranema Euroopa Liit soovib kõigile algatustele, mida ta kaasrahastab, oma logo peale kleepima, kleepida. Euroopa Liidu logo peaks olema ka kõigil toodetel, mida me kaasrahastame Euroopa Liidu eelarvest. nüüd sitten puheenvuorolista. suur tänu. suur tänu. ja nagu ikka, annan nüüd sõna härra Lopes, härra Mariasele suur tänu, president. sisejulgeolekufond peab keskenduma võitlusele organiseeritud kuritegevuse, eriti just piiriülese kuritegevuse vastu. ja Kreeka ja Bulgaaria vahel näiteks peab olema koostöö. härra Avramopoulos, piiriülene liikumine on järjest olulisem, tuleb järjest rohkem Türgist läbi Bulgaaria, Kreeka kurjategijaid. Äh, meil on bandiitide rühmad, kes äh, vii-, näiteks Thessalonikis äh, teostavad rööve ja siis pöörduvad tagasi Bulgaariasse, selle probleemiga tuleb kindlasti hetkel tegeleda. siis julgeolekufond ei tohi rahastada koostööd salateenistuste vahel. me ei tohi erastada julgeolekuteenistusi. kiitos, edustaja Marias. suur tänu, kolleeg Marias. ja nüüd saab sõna jälle volinik Avramopoulos, teil on sõna. kolleegid, proua president, aitäh selle huvitava, kuigi lühikese arutelu eest kui me räägime, kus me räägime rahalisest toetusest Euroopa Liidu julgeolekupoliitikale. võtsin arvesse kõik teie märkused, kaasa arvatud härra Mariase oma. ja ootan nüüd nõukogu mandaati, et me saaksime alustada kolmepoolseid kõnelusi. suur tänu ja hea tund, mitte küll siin täiskogu saalis tuntui aika myöhältä. Tõepoolest tõesti on tunne, et kell on tõesti päris palju ütleb president. aga oluline on muidugi ka veel ära kuulata raportöör, arutelu lõpetuseks raportöör Holmeier, kaks minutit, teil on sõna. proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, täna on jälle naistel viimane sõna ma saan siin äh, keskööl äh, lõputuseks sõna. lõpp, kõigepealt soovin tänada variraportööre, sest äh, tõesti väga palju häid ja loovaid ideid tuli teilt. meil oli tõesti väga hea õhkkond kõnelustes, kus me üritasime üksteise mõtteid arvesse võtta ja ühiselt hea ettepanekuga välja tulla ja mis puudutab salateenistusi, siis oleks vale arvata, et meie iseenesest tahame siin salateenistusi rahastada, see ei ole ei, aluslepingu puhul üldsegi võimalik. me tahame, et oleks koostöö Europoliga, me näeme seda terrorismi puhul väga selgelt, et teave, mis tuleb äh, salateenistuselt, et seda tuleb kõigepealt väga põhjalikult analüüsida ja hinnata ja siis tuleb äh, mõelda, et mil määral see on uurimistes äh, kasutatav, mida politsei äh, läbi viib ja Saksamaal me nägime seda niinimetatud retsiini juhtumil, mida ei oleks olnud võimalik üldse avastada ilma salateenistuste teabeta, see on üks näide paljudest. me ei taha äh, salateenistust äh, järel, salateenistuste üle järelevalvet teostada, see ei ole meie pädevuses, vaid me soovime äh, Äh, korrastatud läbipaistvat koostööd, see on minu meelest mõistetav ja sõjalised äh, missioonid Euroopa Liidus, see puudutab konkreetseid ülesandeid, näiteks kui Prantsusmaal või Belgias sõjaväeüksused näiteks Prantsusmaal pärast Bataclani rünnakut hoolitsesid selle eest, et tagada sisejulgeolekut, siis seda saab rahastada, aga teistsuguseid sõjalisi äh, missioone äh, siin ette nähtud ei ole, need ülesanded on väga selgelt piiritletud ja neid ei ole võimalik laiendada väljapoole. see äh, on meil siin erandite hulgas välja toodud ja siin kojas ma siin ikka ja jälle kutsutakse meid üles äh, surma nuhtluse üle järele mõtlema, see tõesti ajab mul südame pahaks, meil on äh, ju põhiõiguste harta ja me ei hakka terroristide ja raskete kurjategijate vastu võitlema nende enda meetoditega, vaid me tahame nende vastu võidelda õigusriigi meetoditega ja oma seadustega. ja seetõttu on äh, õigusemõistmine, karistuste määramine kohtute pädevuses ja ehm, pärast seda koheldakse neid inimesi ka vastavalt õigusriigi põhimõtetele. suur tänu, proua Hoolmeier. see arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme. ja võin juba öelda, et järgmine istung toimub homme, kolmapäeval, kolmeteistkümnendal märtsil alustame kell üheksa, siis kella kaheni ja siis kella kolmest kahekümne neljani. päevakord on olemas, see on olemas Euroopa Parlamendi kodulehel. istung on nüüd lõppenud ja soovin siin viibijatele ja tõlkidele head ööd!